Euroopa Liidu ülekohtule üleandmine. palun, proua Delvaux. suur aitäh tegemist ei ole mitte esimese korraga, kui see äh, parlament tegeleb Euroopa Kohtuga selle mandaadi jooksul. nagu te teate, viimased, äh, viimastel aastatel on Luksemburgi kohus ja just esimese astme koda on äh, sattunud keerukasse olukorda sellepärast, et pidevalt äh, tõuseb kaebuste hulk. Äh, nende hulk on kasvanud kolmesaja üheksakümne kaheksalt kahe tuhandendal aastal üheksasaja kaheteistkümneni kaks tuhat neliteist. Te näete, asju on üha rohkem, viis asja puudutasid sta-, statuudi rikkumist, ning kogu äh, summa, mida nõutakse, ulatub kahekümne seitsme miljoni euroni ehk siis kaks korda rohkem kui reformi läbiviimine. see on ka põhjuseks, miks me kahekümne kaheksandal oktoobril kaks tuhat viisteist hääletasime nõukogu ettepaneku poolt, mis seisnes selles, et äh, tõstetakse kohtunike arvu äh, kaks kohtuniku liikmesriigi kohta, kaotatakse ära ametnike kohus ning äh, anda nende ülesanded siis esimese astme kohtusse üle. see määrus, mida me plaanime vastu võtta, on teiseks sammuks selle otsuse elluviimisel. eesmärgiks on siis äh, ametnike kohtu, kohtunikud üle viia esimesse astmesse. parlamendis oleme me üritanud tagada selle üleviimise sidususe ning äh, käimasolevate kohtuasjade õiguskindluse äh, avalikku teenistust puudutavas kohtus. Äh, need kohtuasjad, mis praegu on käimas, jäävad avatuks ja nendega jätkatakse samal moel. ja seeläbi õnnestub meil muuta tõhusamaks süsteemi ja muuta see kiiremaks. me ei taha mitte ainult tagada oma kodanikele äh, kiiremat kohtumõistmist, vaid samuti kõrgekvaliteedilist. see on ka põhjuseks, miks on kasulik meelde tuletada, et me toetame seda, et rohkem asju vaadatakse läbi e, mitte kolme, vaid viie kohtunika kodades ja me soovime samuti, et kohtus korraldatakse eriistungeid. E, ma tahaksin siinkohal meelde tuletada liikmesriikidele, et Euroopa Parlament hääletas meeste-naiste võrdsuse võrdsele esindatuse poolt äh, kohtunike seas, seega tahaksin meelde tuletada, et liikmesriigid peavad tagama, et sellest äh, võrdsest esindatusest kinni peetaks. austatud president, räägin teile ausalt, et minu arvates ei ole see lahendus praegu kõige parem. kahjuks ei saanud liikmesriigid kokku leppida äh, kohtunike arvu väiksema suurendamise osas ning parema rotatsiooni osas, aga aga parlament on valmis oma ülesanded täitma, Euroopa kohtusüsteem on raskustes, me peame seda kaitsma, aitama ning andma selle käsutusse vahendid, mis on vajalikud selle toimimiseks. meil tuleb tagada õigusemõistmine Euroopa Liidus, sest see on demokraatia üks alustalasid. aitäh! proua Delvu. ootame volinik Avramopolose saabumist, siin ta on, tere tulemast, austatud volinik, aga vahepeal kuuleme ära proua Hübneri arvamuse põhiseaduslikust komisjonist. aitäh! pärast Lissaboni lepingu jõustumist on esimest korda jutuks võetud üldkohtu statuudi muutmine vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele ning ettepanek, mis on praegu tehtud, vastab vajadustele, mis on vajalikud kohtu tule, töö tulemuslikkuse tagamiseks üldkohtus ning Euroopa kohtusüsteemi tõhususe tagamiseks laiemalt kestlikul viisil ma loodan, et selle akti vastuvõtmine vähendab menetluse kestust üldkohtus, mis ta omakorda vähendab riski, et Euroopa Liit leitakse olevat rikkunud artiklis nelikümmend seitse põhiseaduslikus, põhiseaduslikus hartas toodud õigusi. Euroopa Kohus peab tagama nüüd äh, õiguse ühetaolise kohaldamise apellatsioonimenetluses otsuste üle järelevalvet tege-, tehes. see tagab kohtupraktika sidususe ning väga oluline see on seetõttu, et Euroopa Parlament töötaks, toetaks praegust ettepanekut, võimaldamaks Euroopa kohtusüsteemil toimida tõhusamalt. aitäh! aitäh, proua Hübner! ja nüüd volinik Avramopoulos, palun!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 volinik palus, et talle natukene veel aega jäetakse enne tema sõnavõttu, nii et alustame oma debatiga. jätkab härra Zjevka Rahvapartei nimel, nii et fraktsioonide sõnavõtud, kaks minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik, head kolleegid. me oleme lõpetamas Euroopa Kohtu reformi teist etappi. tegemist on poliitilise aruteluga, vajadusest selle reformi järele, üldse alustasime selle aruteluga eelmisel aastal ning praegu on, on tulenevalt sellest, mis me juba teinud oleme, vaja astuda järgmine samm. et avaliku teenistuse kohus eh, sulanduks üldkohtusse, seitse kohtunikku, kes toimisid avaliku kohtu, avaliku teenistuse kohtu kohtunikuna, muutuvad osaks olemasolevat, olemasolevatest Euroopa Kohtu kohtunikest, nii et täiendavat kulu sellega ei kaasne, küll aga palju palju häid külgi on sellel. sest siiani lahendasid avaliku teenistuse kohtu küsimuse, avaliku kohtu kohtunikud üksnes avaliku teenistuse küsimusi. ja alati neil palju asju menetluses ei olnud muudatused, mis praeguse reformiga jõustatakse, võimaldavad meil kõigepealt viia menetlused, mis puudutavad avalikku teenistust esimese astme kohtusse, siin mingeid riske ei ole, need asjad vaadatakse kõik õiguspäraselt läbi, sest kohtunikud, kes ei tegele avaliku teenistuse asjadega ja, ja need kohtunikud saavad äh, menetleda teisi asju, mis varem ei olnud võimalik, nii et reform on arusaadavalt vajalik, nagu Danuta Hübner ütles. on tegemist reformiga, mis Euroopa kohtusüsteemi kvaliteeti oluliselt parandab. nii et tahaksin kutsuda üles kohut ja teisi institutsioone meeles pidama, et kohus on meie kõigi jaoks oluline institutsioon ning et seda reformi hindavad paljud inimesed, sest vastaseid on meil palju. ja ma loodan, et see läbivaatamisklausel, mis on määruses sees, võimaldab kõikidel hinnata paari aasta pärast kohtu, üldkohtu toimimist. nii et paari aasta pärast on näha, kas me tegime õige otsuse, kas, kas meede oli õige või mitte, ma usun, et see oli õige. sotsiaaldemokraatide nimel järgmine sõnavõtja, poolteist minutit. proua Regner, austatud volinik, austatud president, käesolev reformi äh, näol on tegemist tehnilise plaani reformiga. juba neljas reform on kohtu reformide reas ning Parino raporti, raporti alusel on, on siis äh, praegu äh, see süsteem nii, et iga liikmesriik määrab kaks kohtunikku, kakskümmend kaheksa liikmesriiki. nüüd äh, palutakse siis lõpetada avaliku teenistuse kohtutegevus ning sulatada see Euroopa üldkohtusse. mõte on selge, era, erikohtu järgi ei ole vaja, vajadust praegu kohtumenetluse kord muutub ning muutub loogilisemaks. ning mis on veel oluline minu jaoks, proua Delvaux raport rõhutab seda, et meeste ja naiste esindatus kohtunike seas peab olema tasakaalustatud. ma tahaksin kõigile meenutada, et Marini raportit hääletades seadsime me selle tingimuseks ning kutsusime koh-, nõukogu üles arvestada meeste ja naiste tasakaalu, kui hakatakse kohtunike ametisse nimetama. ning äh, praegu riikides see juba toimib. kohtunike seas on enam-vähem võrdselt mehi ja naisi ning sama peaks olema ka Euroopa tasandil. aitäh, Evelin! kolleeg Džambaski, ECR fraktsiooni nimel, palun, teil on üks minut. austatud president, aitäh! lugupeetud kolleegid, austatud volinik, olen täiesti päri sellega, et Euroopa kohut on vaja reformida. oli ülim aeg, et niisugune raport koostataks, sest juba pikka aega on näha, et on vaja leida kompromiss kõigi poliitiliste fraktsioonide vahel selles küsimuses. me ei tohi siiski unustada tõsiasja, et see kompromiss on saavutatud läbi selle, et kohtunike arv suureneb. ma tahaksin seejuures rõhutada, et see oluline muudatus toob endaga kaasa struktuurikulude suurenemise vähemalt kahekümne miljoni võrra. ning see tuleb ju Euroopa maksumaksjate taskust, see raha. lisaks ei ole piisavaid tõendeid mis toetaksid niisugust otsust. me peaksime siin silmas pidama rakendusala ning äh, hindama ka selle ettepanekuga seotud kulusid. aitäh, härra Marinho Pinto, kaks minutit ALDE nimel. Portugalis öeldakse, et mis algusest peale juba nihu on läinud, sellest enam head asja ei saa. ning see ettepanek on algusest peale halb ei ole mingit statistilist äh, materjali kohtumenetluse osas, mis oleks usaldusväärne ja seetõttu me ei tea, kas kas need äh, kohtuasjade jäägid on ikkagi reaalne asi või mitte, me ei tea, kas on, kas kohus on tahtnud jätta parlamendi teavitamata mingitest asjadest või mitte igal juhul igaüks peab praegu oma südametunnistuse järgi selles küsimuses hääletama. loomulikult öeldakse, et on ökonoomsem eh, teha nii, nagu ette pannakse ja otsused tulevad parema kvaliteediga, aga hoopis vastupidi tegelikult on, kui, kui kogu see asi muutub eh, vähem paindlikuks, siis eh, ei aita see laiendamine, ka mitte kohtukesksuse laiendamine mul on niisugune tunne, et meie parlamendile on valetatud ning kohtus ei ole tegelikult mingit menetluste jääki, ent kohtunike arv on praktiliselt kahekordistatud ja, ja üldse on, on seal liiga palju, on ressurssi sinna pandud ning lisanduvad veel uued kohtunikud, eile oli näiteks see jääk märksa vähem kui tehtud otsuste arv. igal juhul on see jääk oluliselt vähenenud ning äh, siin mängib oma rolli ka komisjoni ennetustöö. avaliku teenistuse kohus äh, oli seotud suhteliselt väheste kuludega, need äh, tõmmatakse nüüd maha küll, aga uus lahendus tuleb märksa kallim ning Euroopa maksumaksja peab selle kinni maksma. nii et tegemist ei ole kokkuhoiuga. härra president, tegemist on juba tehtud vigade kordamisega ning eh, midagi head see meile ei too. see on kentsakas meetod, mida paraku me Euroopa Liidus korduvalt nä-, näinud oleme ja näeme. proua Hautala The transfer of jurisdiction in civil servant äh, pädevuse ülekandmine äh, Euroopa Liidu ülemkohtule, üldkohtule on äärmiselt oluline ja see, et kohtufunktsioon, äh, kohtuvõim funktsioneeriks, on oluline kogu Euroopa süsteemi jaoks ja meie siin parlamendis äh, võtame vastu otsuseid, mis on samuti toonud kaasa palju kriitikat, tegime seda siiski. senini on parlament toetanud kohtureformi ja on hoidnud kinni oma lubadustest kohtutele, aga liikmesriigid peavad tegema sedasama ja ma viitan sellele, mida kolleegid juba on tõstatanud. viimase aasta oktoobris eh, tegid nõukogu ja parlament ühise avalduse, öeldes, et reformiprotsessi lõpus selleks, et saavutada võrdsus naiste ja meeste vahel, peaksid eh, liikmesriigid nii palju kui võimalik eh, määrama ametisse naiskohtunikke selleks, et oleks tagatud naiste ja meeste võrdne kohalolu kohtus härra esimees, ma olen täiesti, juhataja, ma olen täiesti veendunud, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, andekaid, suurepäraseid kohtunikke, nii mehi kui naisi, ja enda poolt äh, teen kõik, et äh, me meenutaksime nõukogule seda lubadust, mis, mida tundub, et murtakse ja seda ka tulevikus. E proua Ferrara, palun. aitäh, juhataja meie raportöör Delvaux on äh, pidanud seda kohtu vastuoluliseks reformiks äh, eelmise aasta oktoobris, äh, kahjuks selle, see parlament kiitis heaks kohtuniku hulga kahekordistamine ja nüüd kahekümne kaheksast on saanud viiskümmend kuus, nüüd on parlament valmis ära kaotama avaliku teenistuse tribunali. põhiseaduslikkus on äh, seatud küsimuse alla kohtu enda, esimese astme kohtu, kohtunike poolt ja ka mujalt. Äh, ja olgem nüüd selged, lisaks sellele, et raisatakse äh, avalikku raha, et selle reformi tulemused on negatiivsed, siis on väga küsitav ka uute tribunalide sisseviimine Ehm, muudetakse täielikult eh, kohtusüsteemi arhitektuuri, mis on aluslepingutega hästi paika pandud. meie usume õigusriiki ja seetõttu me ei saa heaks kiita reformi, mis tegelikult eh, pöörab selja aluslepingutele. aitäh, härra Maier, palun. aitäh, proua president. kohtud, nagu me kõik teame, on parlamentaarse demokraatia üks alustala ning seetõttu väga tundlik teema. iseäranis, kui räägitakse kohtunike ametisse määramisest ja poliitika mängus on. selge on samuti, et inimesed, kelle, kes kasutavad õigusemõistmist, soovivad näha kiireid otsuseid ja õiguskindlust. kohtu töökoormus on märkimisväärselt suurenenud, me teame seda mitmetest aruannetest viimase kümne aasta jooksul aga praegu see, mis mind häirib, on, on see meetod, mida kasutatakse selle lahenduse otsimisel. kaksteist kohtunikku viiakse, kaksteist kohtunikku on avaliku teenistuse kohtus, aga nüüd äh, määratakse ametisse kakskümmend kaheksa uut kohtunikku ja teilt vaja oleks ainult kaksteist. mis ülejäänud kuueteistkümnega on, kes see, kas, kas nad lihtsalt jalutavad ringi, kui neil tööd ei ole? ning mis veel väga oluline on on sisuline küsimus nende kohtunike ametisse määramisel, see ei tohiks olla poliitiline, aga see tuleb paraku poliitiline. aitäh, kolleeg Ester Asferagut. ei ole siin, võtame järgmise sõnavõtja, austatud kolleeg Kohverati, poolteist minutit. härra volinik, paar kuud tagasi arutelu käigus, kus mina võtsin sõna selle vastu, et kohtunike hulk kahekordistatakse, äh, pärast seda olid ka teised, kes minuga siis äh, nõus olid, ei ole mingit alust, mingit objektiivset põhjust sellise sammu tegemiseks ja risk oli selles, et äh, see lõhub veel rohkem väga olulist delikaatset struktuuri Euroopa Liidu institutsioone silmas pidades. kolleegid on teinud suurepärast tööd, üritades parandada veidi neid eh, struktuure, nii nagu oleks võinud ka ette ennustada, et see saab väga oluliseks. selleks, et tagada, et eh, avaliku teenistuse tribunalid, eh, mis, mille ülejäänud kohus alla neelab ja mis on viimaste aastate jooksul olulisi pädevusi arendanud, siis äärmiselt oluline on see, et need pädevused ei läheks kaduma, sest et vastasel juhul muutuvad asjad veelgi tõsisemaks. oleme korduvalt kuulnud seda, et milline on naiste roll kogu selles tegevuses, ehk siis võrdsus, võrdne esindatus tulevases kohtus, head kavatsused, nendest ei piisa, meil on vaja kohustuslikku siduvat olukorda, sest et vastasel juhul me muudkui ainult räägime sellest, et naiste rolli suurendatakse, et see on oluline, et naisi oleks piisavalt, aga mingisuguseid konkreetseid tulemusi ei ole näha. nii et kui see jääb millekski selliseks, millest ainult räägitakse, aga mis jääb ainult, jääbki ainult sõnadeks, siis kogu selle projekti usaldusväärsus Euroopa kodanike silmes kaob nii et meil on vaja neid kvoote, me peame nad sisse viima nii, et me saaksime tagada, et see kõik töötab, aitäh oh,. Yes. suur aitäh. härra Ujazdovski, üks minut, palun. härra juhataja, kallid kolleegid. see, et avalikud teenistuse kohus äh, kaasatakse või neelatakse alla Euroopa Üldkohtu, Euroopa Liidu Üldkohtu poolt, äh, et see saab üheks äh, selle kohtu osaks, see on osa kavast. aga see väga lühike debatt, mis äh, nüüd juba paar minutit on aset leidnud, tõestab, et me peame mõtlema metodoloogia üle. et kuidas seda reformi sisse viia, siin on mainitud mitmeid argumente, kriitika kogu selle reformi vastu ja seda on tulnud ka Euroopa Kohtu seest, sest et kohtunikud ise on samuti kõhkleval seisukohal, me oleme rääkinud reformi kuludest, kõik peaks lõppkokkuvõttes aset leidma, silmas pidades Euroopa Kohtu tõhusust, kättesaadavust, avatust ja otsuste tegemise protsessi tõhusust kuulates neid kolleege, kes esindavad siin erinevaid fraktsioone, ähm, arvaksin mina, et reformi üle peab veel mõtlema, enne kui me hääletusega otsustama hakkame. tegemist on liiga tundliku teemaga, et seda nii kiiresti lahendada. kõigi fraktsioonide vaheline kokkulepe oleks siinkohal vajalik, aitäh. aitäh, proua Putune, üks minut austatud president, head kolleegid. me oleme jõudnud kohtu neljanda reformini ning see puudutab avaliku teenistuse kohut. see, nagu kohtunike arvu suurendaminegi, on toimunud vastutustundetult, ei ole mingit analüüsi eh, artikli kakssada viiskümmend seitse osas ei ole mingit mõjuhinnangut, ei ole ka mingit alust, ei ole kulude hinnangut ning ma olen seda komisjonile korduvalt märkinud. Euroopa Liidul ei ole vaja maksumaksjaid koormata täiendavate kuludega, samas kui riikidele surutakse peale kohutavad kärped. me oleme näinud omaenda kohtunike ja ametnike näitel seda, kellega pole konsulteeritud. iga päev näevad meie kodanikud üha rohkem, missugune näeb välja tegelikult Euroopa Liit, mil-, milline on selle teiline, tõeline nägu. oluline ei ole mitte langemine, vaid maandumine. ning äh, tõetund on lähedal. aitäh, härra Pospisil, poolteist minutit, palun. aitäh, juhataja. eelmise aasta sügisel, kui me selle te reformi üle arutasime, siis ütlesin päris selgelt, et ei ole mitte mingisugust põhjust kohtunike hulka kahekordistada. tegemist on poliitilise otsusega ja mina selle poolt ei hääletanud. tõsi on, et äh, agenda Euroopa Kohtus äh, on muutumas üha suuremaks, aga mitte piisavalt, et õigustada äh, kahekümne kaheksalt kohtunikult viiekümne kuuele minemist, see on reaalsus kõigile, kes on kokku puutunud kohtu töökoorma suurusega. mina olen arutanud seda teemat ka Tšehhi Vabariigis, kohtunikke võiks olla ehk mõni rohkem, aga mitte kahekordselt. teisest küljest see on juba aset leidnud, kuigi ma ei olnud tookord nõus ja seetõttu on loogiline reform lõpule viia, kaotades ära avaliku teenistuse kohus ja selle pädevuse andmine Euroopa see on pigem nagu selline jätkumeede, et äh, pingutus äh, leida veidi tegevust kohtunik, kohtule, mille kohtuniku hulk on kahekordistunud, kuigi tema agenda jääb peaaegu samaks. ma arvan, et see on halb kontseptsioon, aga maksumaksjate seisukohast äh, tuleb sellega nüüd veidi säästu seega ma olen valmis toetama seda, et äh, selle erikohtu pädevused lähevad üldkohtule, aga kahjuks kogu see reform on oma iseloomult poliitiline ja tegelikult ei vasta kainele mõtlemisele. Kes... suur aitäh ja nüüd äh, vaba mikrofon. esimeseks äh, kolleeg Negresko, üks minut aitäh, juhataja, usaldus Euroopa kohtuvõimu vastu on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa Liit korralikult funktsioneeriks, seetõttu ma kulude üle ei hakkaks siin kaebama, kulud ei ole probleemiks, see, kuidas see kohus funktsioneerib, on probleemiks. see reform parandab olukorda, peame mainima, et see regulatsioon on mitme institutsioonide vahelise dialoogi tulemus ja suurendab Euroopa kohtuvõimu tõhusust me ei pea modifitseerima mitte ainult menetluskorda kohtu puhul ja olen nõus ka komisjonipoolse ettepanekuga äh, äh, rohkem asju arutusele võtta, kui nende tähtsus seda õigustab. sünergia võib osutuda siin lahenduseks ja ma arvan, et me peaksime mõtlema võimaluse üle võtta vastu äh, juhtumite jaotamise normid ja kavad sooline võrdõiguslikkus, mida parlament taotles, seda peaks austama, sest et need otsused samuti puudutavad Euroopa kohtuvõime korralikku funktsioneerimist. härra Marias, üks minut. härra juhataja, me räägime siin sellest, et pädevused võetakse üle üldkohtu poolt, sellise kohtu pädevusest, mis tegeleb erimeelsustega Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel on tehtud ka otsus, et äh, üldkohtus peaks olema nüüd viiskümmend kuus kohtunikku, nii et iga liikmesriik saab määrata ametisse kaks. ja avaliku teenistuse kohus ka kaotatakse. oleme näinud äh, oli ettepanek suurendada üldkohtu kohtunike arvu neljakümne seitsmele et kaoks ja et need seitse kohtunikku, kes üle jäävad, siis läheksid üldkohtule. aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme toimus kuuekümne viie protsendine kasv nende kohtuvaidluste osas, mis jõudsid üldkohtu ette ja tuhat viissada kohtuasja olid endiselt lahtised. nüüd oleme näinud, et kohtunike hulk on suurenenud viiekümne kuue peale, kaks igast liikmesriigist, selleks et saaks toime tulla selle suurenenud töökoormaga üldkohtus härra Jakovtšitš, palun. E, koherentnost, pravna zaštita građana, efikasnost u suđenju. selgus, e, õiguskaitse, tõhusus, e, kõik need on väärtused ja põhimõtted, mida on raportis ka mainitud, aga mina tahaksin lihtsalt öelda, et mul on teatud reservatsioonid. ma ei ole päris kindel, et see reform koheselt toob endaga kaasa need tulemused, mida me sooviksime ja ma ei ole ka kindel, et äh, see võetakse vastu igal pool suure entusiasmiga. see debatt juba näitab, et on tõsiseid äh, küsimusi, mille üle peab arutama ja tõsiseid ettekannet, ettepanekuid, millega peaks arvestama. mina pooldan reformi, aga ma arvan, et seda peaks rakendama järk-järguliselt. kui me seda järk-järguliselt ei rakenda, siis me leiame ennast olukorrast, kus äh, raportit hakatakse avalikkuses väga kritiseerima. mina kindlasti toetan reformi, tahan, et seda rakendatakse järk-järguliselt ja kui me seda siiski soovime, kui me tõesti selle otsuse vastu võtame, et tuleb kaks kohtunikku igast liikmesriigist, siis kindlasti peaks kinni pidama ka soolisest võrdõiguslikkusest. sellega äh, lõpetame vaba mikrofoni osa soovin tänada volinik Abramopolost selle eest, et ta jälgis kogu debatti. komisjon on meid informeerinud sellest, et ta ei soovi antud debatis sekkuda ja nagu on korduvalt ka öeldud, siis see põhineb äh, kohtupoolsel ettepanekul, niiviisi annan sõna jällegi meie raportööril proua Delvoole. aitäh, usun, et kõik on selles arutelus öeldud juba, see on teine kord kuue kuu jooksul, kui me seda oleme arutanud, seisukohad ei ole muutunud kummaltki poolt, nii et tahaksin kokkuvõtteks öelda, et mina austan õigusemõistmist väga, kõiki kohtuid, eriti Euroopa kohut, ning ma olen kindel, et et Euroopa Kohus korraldab oma tööd väga hästi ning täidab temale pandud Euroopa Liidus ülesanded. ning äh, juhin liikmesriikide tähelepanu veel kord sellele, et kohtunike kandidaatide nimetamisel silmas peetaks meeste ja naiste tasakaalu, aitäh! E aitäh, proua Delvaux!